Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. lugupeetud daamid ja härrad, tervitan, tere hommikust ja ja tahaks küsida, et kas kõik on päevakorraga nõus. ma tahaks teile meelde tuletada, et meil on äh, kümme, viisteist tahame arutada Türgi teemat ja äh, loodetavasti tulevad äh, need kolleegid ka kohale, kes seda arutada soovisid? kas äh, kellelgi on märkusi protokolli kohta? ei ole, seega on äh, protokoll kinnitatud, mul on veel üks märkus. ma olen veidi pahane sellepärast, et Iraagi delegatsiooni esimees äh, tegi pressiteate, milles ta teatas, et äh, mina ei usalda härra Koblerit ja tahak- ja et kuna äh, ja et ma tahan lasta uurida härra Kobleri märkusi äh, äh, laagri kohta, kuna ma ei usalda härra Kooblerit. toimus kirjavahetus, mille tulemused ei olnud kuigi positiivsed. ja siis taotleti, et, et Camp Ashrafi esindaja ähm, äh, esineks koos ähm, proua Hõpškovaga mina olin selle vastu, ma loodan, et te toetate mind. teiseks on mul öelda, et äh, ma koos, et me koos proua Hopškovaga ja ka teistega arutaks, et äh, mida ütles härra Koobler selle laagri, äh, laagris valitseva olukorra kohta, et ei ole telefoni ka ühendust, ei ole internetiühendust, ei ole äh, ei ole võimalust televiisorit vaadata, et inimesi hoitakse laagri teatavates osades. ja mind üllatab ka see, et kedagi ei pahanda see, et see Camp Ashraf on kolmkümmend äh, ruutkilomeetrit suur. et äh, neid inimesi, kes äh, et neile inimestele on andnud, antud kolmkümmend äh, äh, ruutkilomeetrit maad, ma küsisin äh, ma küsisin Stevenilt, et mi-, mis, mida tema arvaks, kui see kolmekümne kilomeetrine, ruutkilomeetrine ala oleks Sussexis ma ei mõista seda, et ähm, me äh, kritiseerime väga agedalt, ägedalt, aga ei äh, hoolitse selle pärast, et, äh, selle eest, et meie, et meie riigid annaks kohti. ja üksikjuhtumitel on mõningaid kohti ka antud võib-olla võiks äh, härra Stevensoni äh, aladele selle laagri üles lüüa. minu poliitilises elus ei ole veel ette tulnud seda, et keegi oleks äh, nii piiratud ja ma palun, et te ähm, Jana Hübaškovaga toet-, peetavas dialoogis äh, arutaks äh, seda, et äh, mis hakkab toimuma pärast ameeriklaste väljatulekut, see sisevägivald, mis seal toimuma hakkab ja me ei peaks laskma Iraagi teemalist arutelu jälle kaaperdada Ashrafi laagri küsimusega. ma näen, et keegi ei ole selle vastu ning veel mõned teadaanded. härra Füüle ettepanekul teeksin ma meeleldi esmaspäeval, esimesel juulil Strasbourgis ähm, ühe piduliku istungi, mis, mis oleks pühendatud Horvaatia ühinemisele Euroopa Liiduga. ja sellel osaleksid siis äh, komisjoni esindajad ja võimalusel ka Horvaatia välisminister ma arvan, et äh, see oleks väga sobiv ajahetk, äh, et selline istung korraldada. kui kõik on nõus, siis äh, seda ka teeme. ja nüüd hakkame arutama raportit, mille kohta ma pean ütlema, et see raport, mis teile esitatud on, ei ole minu silmis veel valmis, me oleme seda veel üle kirjutamas, ümber kirjutamas, seetõttu on tegemist äh, tööga, mis on veel äh, lõpetamata, nii et äh, kui teil on soovi, siis saate järgnevatel päevadel teha meile ka märkusi selle kohta. me tegime veidi selle vea, nagu minu meelest ka nõukogu teeb seda valesti, et me tahtsime kirjutada nii-öelda Euroopa poliitika entsüklopeediat ja et iga riigi kohta peaks olema kolm riik, kolm lauset, aga tegelikult äh, mina ei arva, et see nii on. et isegi kui äh, me seda teeksime, siis keegi ei oleks ikka rahul, et Lõuna-Tadžikistanist pole näiteks piisavalt palju kirjutatud. loomulikult äh, me peaksime rääkima ka riikidest, aga me pigem peaksime rääkima strateegiatest ja eesmärkidest ma ei ole küll kindel, et me oleme selle, et me selle ülesandega täielikult hakkama oleme saanud, aga mul oleks hea meel, kui te toetaksite seda. sellel on mõtet muidugi ainult siis, kui eh, ei tulda jälle selliste riigipõhiste märkustega ja ei lõhuta seda raporti eh, raporti ähm, põhimõtet. Äh, riigipõhised märkused huvitavad ainult vastavate riikide saatkondi, nii et me peaksime üritama keskenduda tõesti keskse tähtsusega sõnavõttudele ja nende üle ka arutelu pidama. ning ma arvan, et me ei saa kõrget esindajat pidevalt kutsuda üles seadma prioriteete ja liidrirolli võtma, kui me ise ikka veel mõtetes elame koloniaalajastus. ma arvan, et see on see lähenemine, mida me sooviksime kasutada. ja seetõttu sooviksin öelda, et ähm, mis puudutab kõikehõlmavat lähenemist, siis see on meie meelest mõistlik äh, lähenemisviis äh, mida tuleks arutada. ja et me peame kõiki poliitikaid kasutama äh, selleks, et äh, oma huve kaitsta. World it makes no sense to act individually me tahame teha viite poliitilistele mõjudele, mida on võimalik saavutada, kui Euroopa Liidu liikmesriigid oma jõud ühendavad. nii et üheskoos oleme me tugevad, lõhestunult nõrgad. siin võib olla ainult Ühendkuningriik võib olla Äh, tugev ka ilma teisteta, äkki peaksime siia kirjutama ka erandina Ühendkuningriik ja siis äkki ka Jeffrey van Orden hääletab selle raporti poolt. nii et väljajäämisklausel brittidele selles raportis. osaline Briti väljajäämiserandklausel äh, <laughs> Here we have the problem already. siit need probleemid juba alguse saavadki <laughs> I also believe that ma usun ka, et äh, samal ajal peaksime me leidma vastuse küsimusele, kuidas me võitleme oma huvide eest äh, ja oma vajaduste eest. see on üks klassikalisi probleeme. igal välispoliitikal, äh, igas välispoliitilises valdkonnas on meil seesama probleem, et kuidas tuua neid asju kokku ja kuidas äh, leida kompromissi. ma arvan, et me peaksime ka defineerima strateegia. minu põhiliseks mureks on et meil on väga palju strateegilisi partnerlussuhteid. ükskõik kuhu me ka ei läheks, me räägime strateegilisest partnerlusest ja me tee-, kogu aeg sõlmime strateegilisi partnerluslepinguid. aga selle taga ei ole strateegiat. strateegiliste partnerluslepingute inflatsioon on suur ja see ei tähenda seda, et me ei peaks mõtlema üleüldise strateegia peale. meil on vaja defineerida oma huvid, neid tuleb äh, tugevdada Euroopa Liidu tasandil, me peame kasutama kõiki poliitilisi meetmeid kaubandusvaldkonnast, inimõiguste küsimustest ja nii edasi, panema need kõik ühte raamistikku selleks, et me saaksime oma huvide ja ka liikmesriikide huvide eest paremini võidelda. see tähendab ka seda, et meie välispoliitilised ambitsioonid ja eelarveressursid tuleb paremini omavahel kohandada, samamoodi nagu ka tugev juhtimine võib-olla mitmeaastase finantsraamistiku kaudu on võimalik teha, mida rohkem strateegilisi partnereid meil on, seda vähem on vahendeid, et äh, nende eest hoolitseda. ja siis tuleks lisada veel üks äh, osa, kus räägitakse teatud geograafilistest piirkondadest, eriti tõstatub siin küsimus äh, selles osas, et kus on meie äh, Äh, huvid on suuremad, nagu näiteks naabruspoliitika puhul. ja siin tuleb arvestada, mida ütles, sellega, mida ütleb Sik-, mida ütles Sikorski kunagi, et äh, meil on idas äh, eurooplastest naabrid ja lõunas on meil Euroopa naabrid sellepärast sooviksin teiega läbi arutada teie mõtteid, kas te olete põhimõtteliselt nõus sellega, mis siin kirjas, selleks, et me saaksime need kõik täna kirja panna. ma olen veendunud, et see raport ei vastu, vasta teie kõikidele ootustele praegusel hetkel. see ei vasta ka minu ootustele ja me peaksime üritama edasi minna samal kursil. kui te arvate, et äh, teeme nii nagu tavaliste raportite puhul, et paneme lihtsalt kõik maailma riigid kirja, siis minugi poolest olen teie teener. aga ma arvan, et äh, meil tuleb siiski välja töötada ka poliitiline lähenemine. ja me ei peaks lihtsalt teatud riikidest üle sõitma. suur tänu ja härra Tahv! president ja siis härra Van Orden. härra esimees, mina olen äh, liberaalide hulgas see inimene, äh, kes tegeleb selle küsimusega, samamoodi nagu ka juba eelmisel aastal. ja ma ootan juba põnevusega selle raporti alaseid arutelusid, sest tegemist on väga põneva võimalusega välja töötada strateegiline lähenemine Euroopa Liidu välissuhete kohta ja ka üle vaadata meie koht välispoliitikas. ma olen täiesti nõus äh, nii stiili kui strateegiaga, vabandust, struktuuriga. ma katsuksin äh, läheneda samamoodi nagu Toomas äh, Kukk ja tema maailmavärava teooria. ma loodan, et kolleegid toetavad mind. ma olen kriitilisem kui eelmisel aastal selles osas, et äh, ei ähm, mainita siin nõukogu ühtekuuluvuse ja usaldamatuse puudumist, usalduse puudumist tegemist on Euroopa Liidu ühise välispoliitikaga ja näiteks konflikt Süüria osas toob selle väga selgelt välja. ma tahaksin, et me oleksime siin äh, selgesõnalisemad, äh, julgemad, kriitilisemad äh, selles osas, et meie liikmesriigid ei ole võimelised tõsiselt panustama ühise poliitika väljatöötamisse. ma just alles nägin seda eelnõud ja ma ei hakkagi praegu, ei üritagi hakata seda kommenteerima. aga küsin siiski ühe küsimuse, sest äh, esmapilgul mulle ei jää silma. et mis on, kuidas teie kavatsete läheneda Euroopa Liidu laienemispoliitikale. ma ei näe ühtegi osa, mis oleks pühendatud sellele küsimusele. kes teab, võib-olla siin praegu tõesti ei olegi praegusel hetkel käimas usaldusväärseid äh, liitumisläbirääkimisi, kuid see ei tähenda, et me ei peaks äh, rääkima laienemispoliitika eesmärkidest äh, pikaajalises perspektiivis. härra Van Orden, palun. suur tänu jätan kõrvale see, mida te, selle, mida te eelnevalt ütlesite. mul on muidugi väga hea meel, et te äh, olete siin välja toonud Ühendkuningriigi erilise rolli välispoliitikas, aga mulle tundub, et meil on vaja pragmaatilist lähenemist äh, selle asemel, et me lihtsalt keskendume ainult Euroopa Liidu rollile, mis tundub olevat kõikide nende arutelude keskmes ja ka selle raporti puhul on see nii. jah, otse loomulikult meil ähm, on vaja kõikide riikide vahel äh, leppida kokku ja saavutada maksimaalne tulemus, olen sellega täiesti nõus kuid selleks, et seda eesmärki saavutada, peaks meil olema ka välisteenistusel korralik äh, struktuur ja isegi kui härra esimees, me ei ole nõus äh, välispoliitika ühiste eesmärkide osas arvan ma, et me võiksime siiski äh, paika panna välisteenistuse töö struktuuri, see peaks peegeldama ka praegust majanduslikku olukorda, milles me oleme. kas keegi veel? härra Kaaler ma küll ei soovinud sõna saada. aga põhimõtteliselt ma arvan, et on õige nagu, et me ei teeks sellist Thomas Cooki ümbermaailmareisi, nagu just mainiti, vaid et me keskenduks struktuuridele ja meie erilistele huvidele ja et äh, raportis ka asju niimoodi kirjeldataks, mul ei ole rohkem äh, mitte midagi öelda peale selle, et ma toetan esi-, esimehe lähenemist. Uh, putting completely on one side the previous discussion, but your point about um... Te räägite sellest, et me liiguksime eemale sellist riikide kataloogist, äh, niimoodi koostati vanasti äh, inimõiguste aruandeid ja mõned aastad tagasi me otsustasime eh, sellisest lähenemisest loobuda, nüüd te selle aruande puhul samuti soovitate seda ja minu arust mitmete inimeste poolt see muutus on olnud eh, edukas. ja siis eh, liikmed ka ei pane tervet hulka muudat-, esita tervet hulka muudatusettepanekuid just nende riikide kohta, mis on nende huvialas ja see muudab need asjad kergemini hallatavaks sest muidu lõpuks äh, mm, ikkagi on meil tegemist siis sellise nimekirjaga või kataloogiga riikidest, nii et see kindlasti on distsiplineeriv selline muutus, aitäh. härra Kukan. aitäh. nüüd äh, see küsimus, see, mida te esitasite oma sissejuhatavas äh, sõnavõtus tegelikult see teema on äh, väga nõudlik ja keerukas ja me peaksime eelkõige keskenduma strateegilisele dokumendile. selline aruanne nõukogult võiks äh, saata siis põhidokumenti, mis defineerib strateegia, kuid praegu seda meil ei ole tegemist on teatud äh, inventariga, regioonid, riigid on siin välja toodud, sündmused, mis on selle aasta jooksul juhtunud, kuid äh, minu meelest see ei peaks olema meie ülesanne. nii et äh, ma toetan teie lähenemist sellele teemale ja leian, et me kõik peaksime palju enam kaaluma seda, kuidas välisteenistust muuta tõhusamaks, et praegu ma ei ole veendunud, et nad tõepoolest teevad seda tööd täies mahus, mida neilt oodatakse ja et tõepoolest panustatakse ka Euroopa Liidu tegevustesse teistes valdkondades, nii et ärgem piirakem end äh, ajapiirangutega, kuid äh, ärgem ka raisakem liiga kaua aega, parem on keskenduda dokumendile, mis selgelt defineeriks strateegilised väljakutsed Euroopa Liidu välispoliitikas, aitäh! aitäh, keegi rohkem sõna ei soovi? siis mõned märkused. see oli julgustav signaal, et äh, vaadata äh, nüüd äh, uuesti üle see sõnastus, et see sõnastus oleks selgem, milline on meie lähenemine ja seda ma ka plaanin teha. nii et kindlasti on hea, et meil siin ja arutelu sel teemal aset leiab. laienemine kindlasti ei ole äh, kõrvale jäetud muidugi me peame arvesse võtma siin ka ühist ähm, julgeoleku välispoliitikat, üldiselt äh, naabruspoliitikat, kuigi meil praegu jah, tõepoolest ei ole esiplaanil mingeid äh, liitumisläbirääkimisi. nii et äh, võtan selle märkuse kindlasti arvesse. nüüd härra Van, Van Orden tundub, on lahkunud. artikkel kakskümmend neli lõige kolm aluslepingust. ja ütlesin ka, et selle peaks panema sinna raportisse sisse. on öeldud, et liikmesriigid toetavad Euroopa Liidu äh, välis- ning julgeolekupoliitikat aktiivselt ning lähtuvad äh, vastastikuse solidaarsuse põhimõttest. selle me võiksime lausa sinna aruande etteotsa sisse tuua ja sealt siis edasi arendada seda teemat. nii et äh, härra Van Ordenil on teinekord päris head mõtted proua De Martini. ma annan edasi härra Van Ordeni, mul ei ole küll kahjuks häält, ma ei saa pikemalt kõneleda, kuid ma ütlen talle edasi uh,. president, it's they, it's Mr Van Ordeni. esimees, härra Van Ordenil ei ole praegu häält, mitte kolleegil, ma pean nüüd kolleegi kaitsma kõigil on äh, hääl, kuigi ta mõnikord on veidi kähe. We have this point ready and come now to Mr Cashman, is he here already? kas härra Cashman on siin? Maiko, kus sa oled? palun uh,. Thank you very much, thank you uh.... uh aitäh, Elmar Äh, see on nüüd ülevaade Välisasjade komisjonile ja see, äh, selle eesmärgiks äh, on siis suurem sidusus delegatsioonide ja komisjonide vahel, kes tegelevad välis, väljapoole suunatud tegevustega Euroopa Liidus. ja nüüd eelmise arutelu valguses ma tahaksin juba ette tänada ähm, välisteenistuse töötajaid Lõuna-Aafrika Vabariigis. ja tahaksin tänada ka sekretariaati siin Brüsselis, kes aitasid samuti probleeme meil selle visiidiga seonduvalt lahendada. meie eesmärgiks oli korraldada see parlamentidevaheline kohtumine Lõuna-Aafrika Vabariigis, kuid äh, meie tegevus on piiratud teatud arvu kohtumistega ja seetõttu äh, saime korraldada äh, ähm, ainult kohtumise kolleeg Sargentiniga ning Salvador Seedo ja Alabertiga vabandust, kõneleja ütleb, et keegi tema ümber äh, räägib. ja nii et äh, keegi oli ilma minuga konsulteerimata äh, kohtumise tühistanud äh,, tegemist oli äh, vääritimõistmisega, et justkui meie vähendame äh, suhete tähtsust Lõuna-Aafrika Vabariigiga ja seda ma ütlesin ka esimeste konverentsile ning ähm, see tõepoolest ka juhtus. ja äh, siis äh, endiselt korrati seda, et äh, Lõuna-Aafrika Vabariigi poolelt ei ole võimalust korraldada sellist parlamentidevahelist kohtumist, kuid president Äh, Schulz, äh, spiiker Zuluga võttis otse ühendust ning äh, kohtumine siiski aset leidis. John-Marie Forbes ees, aseesinaisena ütles, et meil on üles ehitatud väga tugev ning tugeva põhjaline suhe, kuid esimeste konverentsi äh, tegevuse tõttu äh, see suhe sai kahjustatud, me oleme küll teinud palju selleks, et äh, parandada, kuid nüüd, kui kaks esimest ei ei aruta sellist tähtsat asja nagu kohtumise tühistamine, siis see näitab, kuivõrd tõsised äh, on need tagajärjed, mis on äh, esimeste konverentsi tegevusel, kuid ma, nagu ma ütlesin, need kohtumised siiski aset leidsid, terve rida arutelusid äh, Euroopa Liidu arengukoostöö Lõuna-Aafrika Vabariigiga, äh, inimõigused, kaubandus, SADC ja Lõuna-Aafrika Vabariigi partneritel äh, oli äh, huvi äh, ka uue informatsiooniseaduse vastu. see ei olnud, see õnnestus meil küll siis väljaspool ametlikku päevakorda arvesse võtta ja samuti meil oli ka BRICS-i riikide konverents. samuti eh, erinevad eh, kohtumised meedia esindajatega, MTÜ-de eh, esindajatega. ja praegu me ootame Lõuna-Aafrika Vabariigi võimude uusi samme Euroopa eh, arengukoostöö instrumendid pakkusid Lõuna-Aafrika partneritele suurt eh, huvi, sest paberi peal eh, Lõuna-Aafrika riik on justkui keskmise sissetulekuga riik, kui vaatame SKT-d, kuid kui me vaatame lõhet rikaste ja vaeste vahel, siis see on kõige suurem kogu maailmas ja nemad ütlesid ja meie nõustume nendega, et peaks lähtuma äh, teatud üleminekuperioodist. kahjuks härra Van Ordenit siin ei ole, sest tema oleks saanud siis selle sõnumiga edastada ähm, Ühendkuningriigi koalitsioonivalitsusele. ja kolmekümnendal aprillil mina olen seda kritiseerinud, et äh, lõpetada abiprogramm Lõuna-Aafrika Vabariigile, sest võimud leiavad Ühendkuningriigis, et tegemist on regiooni kõige suurema ja kõige jõukama riigiga, nii et minu arust on tegemist vägagi pettuvust, pettumust valmistava otsusega. see on vastupidine ka sellele, mida soovivad Lõuna Aafrika Vabariigi partnerid. parlamendis arutlused, äh, lisaks nendele olid ka terve, oli ka terve rida kohtumisi ähm, vabaühendustega, äh, räägiti sellest, kuidas Euroopa Liidu raha kasutatakse ja pean kolleegid ütlema, et suurepäraselt kulutatakse seda mitte ainult äh, tervishoiuprojektidele, vaid näiteks aidata ka äh, vanglast ähm, äh, tulnud noortel ellu, äh, tavaellu integreeruda. Kailisha linna projekt ja selge oli ka antud projekti puhul see, et Euroopa Liidu abi toob endaga kaasa lisaväärtuse meie panus äh, riigi äh, eelarvesse on umbes üks äh, protsent. meie peaksime rahastama projekte, mis on edukad ja kui me saavutame edu mõne projektiga, siis võib selle üle anda ka riigivalitsuse haldusesse nüüd Lõuna-Aafrika Vabariigi majanduse teema, see on kõige suurem ekspordija teistesse Aafrika riikidesse ja Aasiasse. nii et äh, majandus areneb, kuid on ka probleeme. meil oli väga huvitav, ise olles leiborist, mm, äh, ametiühingute konföderatsiooni esindajatega, see oli äh, pigem loeng selle kohta, millised kolonialistid meie oleme ja et Hiina on suurepärane riik. ja et see kindlasti ei sarnane Euroopa riikide äh, koloniaalsete vallutustega omal ajal. tal, ta ei äh, suutnud läbi näha mind, et ma ei tulnud sinna Lõuna-Aafrika Vabariigi äh, kuulama temapoolset äh, loengut, tegemist oli noore mehega. Äh, mina, tema muudkui jätkas oma loengut, mina panin oma märkmiku kinni ja, ja, ja naeratasin talle rõõmsalt vastu. lõpuks siiski saime aru, et oleme teineteisele seltsimehed ja ta lõp-, lõpetuseks kutsus mind uuesti Lõuna-Aafrika Vabariigi külastama kuid äh, ma tean, et Michal Kaaler oli samuti äh, kursis ähm, pre-, parlamendi presidendi visiidiga Pan-, äh, Aafrika parlamenti. kui poleks siin sekkunud sekretariaat ja ka ähm, presidendi büroo, minu enda büroo, siis ei oleks need ähm, kohtumised aset leidnud nii et me peaksime edastama eh, esimeste konverentsile sõnumi, et üle vaadata need otsused. mina ise pakkusin välja mehhanismi, millega oleks võimalik kolmandiku võrra, võrra eelarvet vähendada, kuid samas jätta alles eh, visiidid, nii et eh, tehti otsus eelarvet vähendada, kuid vähendati ka vastavalt visiitide arvu, nii et tegemist on pigem ülevaatega kui, ja olen ähm, valmis teie küsimustele vastama, aitäh. esimees räägib mikrofonita. Uh, härra Kaaler suur tänu, teen hästi lühidalt, sest äh, mul on teisi kohustusi ja pean lahkuma. suur tänu raporti eest, suur tänu, et andsite ülevaate ka selle kohta, kuidas see poliitilis-psühholoogiline olukord äh, praegu Lõuna-Aafrikas on. ühelt poolt saavad nad aru, et me teeme väga palju selle riigi jaoks, eriti arengukoostöö kaudu, teiselt poolt on näha, et nad soovivad meile saata teatud sõnumeid, äh, et mida me peaks tegema ja mida mitte. kas te arvate, et tegelikult äh, sisepoliitiliselt on nad äh, päris suure surve all, ajakirjandus, kõik need suured skandaalid, mis toimuvad ja ka avaliku arvamuse arutelude mõjutamine nii et kas nad kasutavad äh, Euroopat selleks, et äh, tähelepanu sisepoliitilistelt probleemidelt ära pöörata või miks nad on nii agressiivsed meie suhtes? Michael? suur tänu, Michael. suur tänu. Michal, ma arvan, et poliitiline äh, reaktsioon peegeldab äh, lõuna-aafriklaste üleüldist suhtumist äh, eurooplasse. Euroopa Liit on nendeks väga tähtis, meil on, nad on meie strateegilised partnerid, meil on strateegilise partnerluse leping, Euroopa Liit on ka Lõuna-Aafrika üks tähtsamaid kaubanduspartnereid, kolmkümmend protsenti Lõuna-Aafrika kaubandusest läheb äh, Euroopa Liitu, see on rohkem kui kõik BRICS-i riigid kokku nagu võib oodata pärast apartheidi ja probleeme, on nüüd tegemist hierarhilise struktuuriga, nii et kui äh, parlamentidevahelisel otsusel võetakse vastu otsus, siis see läheb lihtsalt allapoole ja me teame, et äh, meie pöörduksel pigem äh, töörühmade poole nüüd nad, see on niisugune psühholoogiline reaktsioon, öeldakse, et see ei ole vastuvõetav ja siis tuleb kõik astmed uuesti läbi teha, minna üles-tagasi. ja täiesti äh, õige on see, et äh, sisepoliitilised äh, konfliktid Lõuna-Aafrika Vabariigis on ka praegu suureks probleemiks. seal on väga palju töötuid äh, ja noorte tööpuudus äh, on äh, jõudmas neljakümne viie protsendi piirile. nii et on tõesti äh, probleeme, kaevanduste probleem näiteks on üks nendest. ja ma arvan, et just sellepärast äh, on seal äh, selline kaitse mentaliteet äh, levimas. me isegi ütlesime neile või salvadorlased ütlesid meile, et meil on jäänud mulje, et Euroopa Liit ei ole nende jaoks tähtis ja me nägime kohe, kuidas kurssi muudeti Nad ütlesid ikka ja jälle, kui tähtis on Euroopa Liit, kui tähtis on nende jaoks partnerluslepe ja president Schulzi äh, visiit tõi selle ka väga hästi välja, aga teil on õigus, et tõesti seal on sisemisi probleeme äh, korruptsiooni, äh, pettustega ja valitsus peab tegelema sellega, samamoodi ka töövõtjad on äh, Äh, mässamas, vaatan siin just praegu Andrew Duffi poole, sest vahel juhtub niimoodi, et poliitikud tõstavad, äh, tõstatavad teatud küsimused ja teistes küsimustes me lihtsalt loodame, et peidame pea liiva alla ja et äh, probleem laheneb. Lõuna-Aafrika tegeleb küll probleemidega, kuid suur tänu, Maicel, et küsisid selle kohta. proua Costello. Ja, wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt sechs siiski mitte. päevakorrapunkt number kuus, Emir Costello, Palestiina töörühm ja selle visiit Ramallasse kahekümne seitsmendast aprillist teise maini. võib-olla on võimalik teil anda meile väike sissejuhatus enne, kui me saame hakata rääkima Türgist. kus te olete? hallo, hi tere hommikust <laughs> Michael, you know that it's difficult for me <laughs> sa tead, Michael, et see on minu jaoks väga raske. okei okay., hi. Good morning, sir, good morning I.... Eh. tere hommikust, esimees, tere hommikust kõigile. suur tänu selle võimaluse ja kutse eest anda teile ülevaade delegatsiooni visiidist eh, Palestiina seadusandliku Äh, nõukoguga äh, suhtlemise töörühma jaoks. tundub, et äh, vabandust, me käisime seal kahekümne seitsmendast aprillist teise maini ja delegatsioon koosnes minust, mina olin, juhtisin seda, Veronique de Kaiser, Aleksandra Taina, liberaalidest olid seal Nicole Kill Nielsen rohelistest ja härra Tussas kuue fraktsioonist meil oli väga hea meel, et esimeste konverents äh, andis meile loa äh, käia rahu ja väärikuse konverentsil, mis toimus Ramallas äh, ja seda siis enne ametliku delegatsiooni visiiti. see konverents peeti selleks, et rääkida Palestiina vangidest, kes on vangistatud Iisraelis ja tähistati Moran Punguti avalduse üheteistkümnendat aastapäeva konverentsil käisid kohal poliitikud ja diplomaadid kogu maailmast ja oli ka väga palju Euroopa Parlamendi eh, liikmeid, eh, ka väliskomisjoni liikmed olid seal konverentsil kohal olid eh, ka varasemad selle delegatsiooni liikmed ja juhid seal kohal ja nagu ma ütlesin, konverents peeti Morran Burgudi äh, arreteerimise üheteistkümnenda aastapäeva tähistamiseks ja sooviti tõstatada Palestiina vangide küsimus. on äh, kümneid tuhandeid vange, naisi, lapsi äh, Palestiina õigusloomelise nõukogu, seadusandliku nõukogu liikmeid ja sellel küsimusel tõstatati äh, administratiivsete pingete küsimus, äh, samamoodi vangide terviseolukorra küsimus, me oleme näinud, et väga paljud äh, vangistatud vangid on surnud, samamoodi naiste ja laste vangistamine ning samamoodi äh, Iisrael rikub vangistamisega neljandat Genfi konventsiooni ja see toob endaga kaasa tõkkeid, eriti just äh, äh, sellepärast, et perekondadel ei ole võimalik vange külastada. nagu parlamendisaadikud võib-olla teavad, Euroopa Parlament võttis neljateistkümnendal mai, märtsil vastu resolutsiooni, nõudes, et meil tuleb minna sinna koha peale, kontrollida tingimusi Äh, äh, Palestiina vangide tingimusi Iisraeli vanglates ja küsimused, äh, mis tõstatati, näitasid, et kohalik uurimisvisiit selleks, et hinnata vangide olukorda, on äärmiselt tähtis. me usume, et see uurimisvisiit peaks toimuma võimalikult kiiresti rääkides veel konverentsist, äh, selle töörühma ja delegatsiooni juhina ma äh, tõstatasin äh, ka laiendatud koostöö ja koostöövõrgustiku küsimuse ja selle, et see peaks toimima ka parlamendide ülesel tasandil pärast konverentsi läksime me oma programmi juurde tegemist oli väga intensiivse programmiga, me kohtusime Palestiina seadusandliku nõukogu liikmetega, meil oli ette nähtud ka kohtumine kunagise peaministri Salam Fayyadiga ja seal rääkisime me üha raskenevast poliitilisest olukorrast ning äh, John Kerry algatusest mille tähtajaks on seitsmes juuni, kuid me kuulsime, et seda tähtaega on edasi lükatud. me käisime terves reas linnades ja külades läänekaldal ja me nägime, et evakueerimised toimuvad, toimusid ka sellel õhtul, kus ma seal kohal oli. samal ajal toimuvad ka sõjaväeõppused äh, ja inimesed pidid lihtsalt äh, kõik oma vara kokku korjama, koolid olid kinni, nii et need evakueerumised toimuvad pidevalt äh, selleks, et oleks võimalik läbi viia sõjaväeõppusi me kohtusime John Carvashaga, kes on Euroopa Liidu saadik ja rääkisin temaga Euroopa Liidu tööst ja poliitilisest olukorrast. käisime ka Dženinist põhja pool ja kohtusime ärijuhtidega, tsiviilühiskonna tegelastega, ülikooli tudengitega. käisime ka Hebronis, kus ähm, meil oli võimalik äh, vaadata olukorda jagatud linnas ja nägime, et äh, Iisraeli kontrolli, käisime Iisraeli kontrolli alal ja siis hiljem ka Petlemmas ja kohtusime ka Petlemma linnapeaga, käisime ja kohtusime ettevõtete juhtidega, linnavalitsuse inimestega selleks, et vaadata nende tööd. nüüd järeldused meie visiidist ja meie esindatus sest seal ja delegatsioonide tööst. ma arvan, et liikmesriigid on ju, vabandust, Euroopa Parlamendi saadikud on näinud juba koopiat meie lõpuraportist, meie kõige suuremaks mureks oli palestiinlaste olukord ja see, kuidas nende kõige põhilisematest inimõigustest kinni ei peeta, me rääkisime liikumisvabadusest, äh, kontrollpunktid on inimeste jaoks kõige suuremaks tõkkeks selleks, et neil oleks võimalik normaalselt elada äh, siis on see eraldusmüür, mille, mistõttu pered on lahutatud ja eriti äh, Ida-Jeruusalemmas tuli see välja, meil valmistas muret ka Palestiina äh, inimeste tagasikiusamine siis, kui me Bedlinis äh, kui me kohtusime Jordaania jõeolus äh, peduiinidega äh, ja väga paljudes kohtades me nägime Äh, ja siis see, äh, kuidas Palestiina inimestega seal tegeleti, karistamatus on levinud, politsei ei uuri kurjategi, ei uuri kuritegusid, ei pea kinni kurjategijaid, need olid äh, et meie kogemused ja isegi Hebronis me ise nägime, kuidas julgeolekujõud ja ka asustajad lihtsalt taga kiusavad sealseid inimesi. me nägime kogu seda planeerimissüsteemi probleemi, mistõttu Iisraelil on võimalik asundusi avada igal pool samal ajal Palestiina äh, infrastruktuuri, mis on üles ehitatud Euroopa Liidu rahadega, lõhutakse. isegi kui inimestel on võimalik vabalt käia tänavatel, ja see oli see, mis meile tegelikult muret valmistas, et tegemist on tegelikult aparteidisüsteemiga, palestiinlased äh, Eh, liikumist piiratakse, nad võivad käia ainult teatud tänavatel, teistel aga mitte. ja jällegi Hebronis, eh, kus palestiinlastele ei lubatud teatud tänavaid kasutada või kui need eh, siiski võisid teatud piirkondades liikuda, siis oli siiski tänav jagatud mitmeks erinevaks sektsiooniks ja siis kohtusime ka ettevõtete juhtidega Džaninis, Hebronis, Petlemas ja meile avaldas muljet see, kuidas nad üritavad äh, Äh, oma majanduse jätkusuutlikkust tagada, me nägime, kui suured on tõkked, äh, äh, neil ei lasta mm, oma projekte ellu viia, samuti on probleeme maksudega ja siis on veel ka suuri probleeme maavaradele, loodusvaradele juurdepääsuga, näiteks veel juurdepääsustamisega on suuri probleeme ka sellega, et inimesed peavad väga palju maad läbi käima ja maksma väga suurt hinda vee eest. delegatsiooni seisukoht oli, et äh, see tegevus on osa strateegilisest plaanist selleks, et äh, sundida palestiinlasi oma kodudest lahkuma. me usume, et see poliitika koos eraldusmüüriga on tegelikult äh, ettekäändeks asustada veelgi rohkem maid, äh, kui tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmenda aasta lepinguga paika pandi, samamoodi nagu ka üheksakümne kolmanda aasta lepinguga ja tegemist on väga murettekitavate arengutega. meile avaldas väga muljet äh, äh, avaldasid muljet palestiinlased, kellega me kohtusime, kes tõesti panustavad rahuprotsessile, nad soovivad õigust enesemääratlusele ja nad äh, soovivad, äh, et see pandaks ka kirja. Neil olid suured ootused äh, selles osas, et Euroopa Liit võiks aidata neid asustuspoliitikat lõpetada ja me tõesti peaksime seda arengut ka edaspidi vaatama. me oleme nüüd plaaninud, et me kahe nädala pärast avaldame meie visiidi lõpliku aruande. Need küsimused, mis me tõstatasime meie kohtumistel, on seal kirjas ja raport saadetakse kõrgele esindajale, samamoodi ka äh, nõukogu vastavale töörühmale selleks, et äh, liikmesriikide esindajad oleksid informeeritud ja samamoodi saadame me raporti ka äh, missioonijuhtidele delegatsioon Palestiina seadusandliku nõukoguga suhtlemiseks äh, pani prioriteediks Palestiina põgenikud selleks aastaks. märtsikuus oli meil Lele Shahidiga kohtumine ja Iiri äh, välisminister John Costello on ka sekkunud sellesse olukorda, eriti mis puudutab ka Iiri vange, nii et me otsustame otsustasime, et selle küsimusega tuleb edasi äh, liikuda. märtsikuus võeti vastu ühine resolutsioon, me käisime Ramallas rahu ja väärikuse konverentsil aprillikuus. pärast seda konverentsi, mis, kus oli ka Isabel Tura parlamendi asepresident kohal, ta esindas äh, seal Martin Schulzi ja ma sain aru, et Isabel Tura on nüüd kirjutanud ka Martin Schulzile ja nõudnud, et see Äh, uurimisvisiit toimuks võimalikult kiiresti. me jälgime seda küsimust ja ootame põnevusega, mida esimesest äh, konverentsil otsustatakse selle kohta ja mida ütleb selle kohta parlamendi president. see on lühikene ülevaade meie visiidi kohta ja kui teil on kommentaare või küsimusi, siis olen neile valmis vastama. Gracias, eh, presidente. Después de, de las palabras y de la descripción de la. Eh, aitäh. olles eh, teie sõnavõttu ära kuulanud, kuulanud neid kirjeldusi, siis me teame, et eh, vähemalt viis tuhat Palestiina, palestiinlast on vangis Iisraeli territooriumil äh, rikutakse rahvusvahelisi konventsioone, mis äh, tagavad äh, minimaalseid õiguslikke menetlusi. naiste ja laste olukord on raske. nii et tõesti kõik on väga halvasti ja minu küsimus on, et kas me midagi teeme, et kas Euroopa Parlament teeb midagi millised on vahendid, mis on ette nähtud Iisraeliga koostöö tegemiseks, kas me siis teeme nüüd midagi näiteks kaubanduslepingute raames või äh, teadusuuringute äh, alal tehtava koostöö raames, kui selline olukord oleks mõne tei-, mõnes teises kolmandas riigis, millega Euroopa Liidul oleks sidemed, siis me kindlasti teeks midagi. kas te soovite vastata, küsib härra Prokk? You, yes, um, well, I, I, I... aitäh, esimees, jah, ma täiesti nõustun sellega. E, need tingimused, e, kuidas praegu e, vange hoitakse, on kohutavad ja neljateistkümnenda märtsi resolutsioon, kus me keskendusime Arafat Joridase surmale ja see, et rääkisite neljasajast tuhandest sellest suurest hulgast vangidest, keda peetakse endiselt nendes kohutavates tingimustes, neil ei ole mingit juurdepääsu haridusele. ja see on äh, täiesti vastuvõetamatu olukord, seetõttu me tahtsime seda ka delegatsiooni seisukohast seada prioriteetseks teemaks ja seda me ka rõhutasime. kui me vaatame seda ra-, raportit üldiselt ja vaatame neid tingimusi ja seda, kuidas kohelda, koheldakse Palestiina rahvast, siis me näeme selle rahvusvahelise õiguse, rahvusvahelise inimõiguse rikkumisi ja see ei ole vastuvõetav, et Euroopa Liit lihtsalt käed rüpes istub ja sellist asja pealt vaatab nii et mina selgelt toetaksin kõiki selliseid käike, millega siis võetakse Iisrael vastutusele ka rahvusvahelise õiguse rikkumiste eest ja loodan, et parlament midagi ka ette võtab. tähtis on, et me edasi liiguksime ka ähm, faktide äh, tõestamise missiooniga nii nagu neljateistkümnenda märtsi resolutsioonis välja toodud. üks viiest palestiinlasest on mingil ajahetkel vangis viibinud, nii et ühtegi, ühestki perekonnast ei lähe see teema mööda. nii et kui me vaatame äh, seda vangide teemat, siis see tõepoolest puudutab kõiki ja kurb on tõdeda, et iga perekond Palestiina aladel on äh, kogenud seda, et üks nende pereliige on olnud vangistatud. ja see on äh, täiesti lahutamatult seotud äh, rahuprotsessiga ja lõpliku ja õiglase lahenduse leidmisega Lähis-Idas nii et seetõttu ma toetaksin tugevamaid, jõulisemaid sal-, äh, samme Euroopa Liidu poolt, aitäh. härra Kovatšek. aitäh, härra esimees, ma soovisin sõna, sest ma olen nõus sellega, mida ütlesite, et tähtis on see, et meie partnerid peaksid kinni inimõiguste äh, nõuetest, rahvusvahelisest õigusest, inimväärikust austaksid kuid äh, selles tundlikus olukorras peaksime me olema ettevaatlikud, äh, äh, koheldes ka teisi osapooli, vaatama ohvreid Iisraeli poole pealt. mõned vangidest, kes on laht-, vabaks äh, saanud äh, Iisraeli äh, vanglatest, on siiski tagasi pöördunud oma illegaalse tegevuse juurde. nii et me vaatame ainult ühte tahku sellest reaalsusest ja niimoodi tegutsedes me ei aita kaasa rahuprotsessile Lähis-Idas. ma tean, et see on tundlik teema igal, igale osapoolele kuid vähemalt oma aruandes me peaksime püüdma igakülgselt seda teemat käsitleda um,. Well, just maybe to proua Costello. delegatsiooni visiit äh, toimus Jordani jõe läänekaldale Ida-Jeruusalemma ja keskendus vangide olukorrale. me kohtusime palestiinlaste esindajatega novembris, kui ehk mäletata, mäletate, oli meil faktide leidmise missioon, mis keskendus peduiinide teemale. meil oli ka kohtumine Knessetis, et arutada seda teemat ja pet-, pettumuse valmistas meile see, et viimasel hetkel see kohtumine äh, siiski tühistati. tõepoolest, konflikti olukorras peame tagama selle, et äh, kõik saavad oma versiooni esitada. kuid kui riik ise on asunud rahvusvahelise õiguse ning rahvusvahelise inimõiguse rikkumiste teele, siis on tähtis, et Euroopa Liit ja teised riigid ütleksid, et see ei ole vastuvõetav. et äh, üks riik midagi sellist teeb. olles ise Iirimaalt, tulen ise piirilinnast Iirimaal ja ma olen väga teadlik sellest, et igas äh, konfliktis, nii nagu ka Iirimaa konfliktis, on äh, eriversioonid tõest ja tähtis on see, et kõik need ära kuulatakse, kuid tähtis on see, et ka ebaõiglust märgataks ja kui ebaõiglus, ebaõiglasi tegusid sooritatakse, siis peab seda ka nii ütlema, rahvusvaheline kogukond peab sellele tähelepanu pöörama ja ütlema, et see on täiesti vastuvõetamatu see ei tähenda seda, et igasugused terroriaktid teise osapoole poolt oleksid, ei oleks laidetavad, sest kõik terroriaktid muidugi on taunitavad. palestiinlased, kellega me kohtusime, kui kuulasin nende kohutavast olukorrast, siis minu mulje oli see, et tegemist on siiski rahumeelsete inimestega, kes soovivad äh, rahumeelset lahendust leida ja vaadata ka seda vägagi äh, haavatavat äh, olukorda, praegu me peaksime siiski äh, kasutama ära seda palestiinlaste pikameelsust ning rahulembesust ning sellest ka lähtuma rahuprotsessi ülesehitamisel. Zur Türkei ist der Portman ist da, der ist äh, Berater für die vaatame siis, kes on äh, kohal Türgi teemaga äh, arutamiseks. me kuulame Aleksandr, ootame veel Aleksandra Kaskanjanit, kes peaks rääkima laienemisest ning erinevate kolleegide soovil räägime täna arengutest Türgis me näeme, et et küsimusest, mis algselt puudutas äh, linna planeerimist Istanbulis, on äh, tekkinud väga ulatuslik konflikt, mis on, mis nii olulises äh, partnerriigis, mis on NATO liikmesriik ja Euroopa Liidu kandidaatriik, et me peame arutama, kuidas olukord seal edasi on arenenud me oleme alati rõhutanud, et Türgi valitsusel on kõikehõlmav lä lähenemine ja et sellesse peavad olema kaasatud ka äh, ühiskonnaga dialoogi pidamise aspektid. me näeme, et sellega seoses on äh, veel täiendavaid probleeme, me näeme protestides äh, teatavaid ühe liite, mis lähevad väga kaugele, mõned soovivad näha klassikalist Atatürgi Türgit, äh, teisalt on tegemist noorte inimestega, kes äh, väga palju võtavad eeskuju Araabia kevadest, soovivad äh, läbipaistvust, soovivad üksteisega suhelda me näeme, et protestijad pannakse vanglasse, kui nad kasutavad internetti ja Twitterit, äh, kui nad äh, seal üleskutsetega, üles, üleskutsetega esinevad, esinevad, siis nad pannakse vanglasse. nii et äh, president Abdullah küll äh, on võtnud seisukoha, et, et demokraatia ei äh, esine mitte ainult valimiste ajal, sest tegemist on olnud targa ja õige sõnavõtuga, ähm, et ühiskonnas peab olema protsesse, mis võimaldavad opositsioonil oma hääle kuuldavaks teha. Äh, selge on see, et äh, me ei saa täielikult aru sügavamatest põhjustest ning seetõttu on äh, oluline, et me saaksime pidada dialoogi inimestega, kes mm, on teadlikud nendest taust, sellest taustast ning ehm, äh, asepeaminister on vabandanud protestijate ees, aga mitte peaminister ise. Ehm, see on väga märkimisväärne ning see äh, näitab ka, milline areng on toimumas. mul on ka küsimus, mis puudutab läbirääkimisi, mida Erdogan toetab ja mis puudutavad seda, et soovitakse sõjaväe domineerimist kõrvaldada ning soovitakse ka õõnestada ähm, kohtusüsteemi äh, iseseisvust, need asjad olid äärmiselt olulised äh, Türgi liitumis äh,, liitumist silmas pidades ja ja äh, ilmselt arvati, et nüüd oleks võimalik äh, Äh, tasapisi ühiskonda lõimida järjest rohkem islami aspekte, aga alkoholikeelu probleem ei mängi siin erilist rolli, härra Tahv. Need on sellised pisikesed muutused olnud, kus põhiseadusse on lisatud is-, islami seisukohti, mis ei ole seotud kuidagi äh, ilmaliku riigi põhimõttega ja Erdogan ei soovinud mitte kaubamaja ehitada, vaid mošeed ehitada, nii et äh, valitsus ähm, on tõesti väga vastuoluliselt käitunud, nii et äh, võib-olla oleks mõttekas, et me siis äh, täna arutaks seda teemat ja seetõttu olen ma väga tänulik, et äh, te olete saanud äh, meie juurde külla esma-, äh, külla tulla seda teemat käsitlema ning ma annaks kõigepealt sõna härra Portmanile, kas proua Kaskanja on ka siia jõudnud? ja pärast annaks sõna meie raportöörile Riia Oomanile. nii et kõigepealt saab sõna komisjoni esindajana härra Portman Uh, thank you very much and good morning. I'm the aitäh. mina olen ähm, äh, kõrge esindaja nõunik äh, Türgi alal ja see on äh, kõige suuremad, need on kõige suuremad rahutused, mida me oleme viimase kümne aasta jooksul näinud Türgis, kuid samas me peaksime siiski võtma arvesse selle fenomeni mõõtmed vaatama, mis on äh, aset leidnud regioonis üldiselt, tegemist on siiski toimiva demokraatiaga, vabad valimised, äh, valitsus toetab viiskümmend neli protsenti elanikkonnast, peaminister on kõige populaarsem poliitik riigis. ja siin on äh, mitmeid teemasid, esimene teema on keskkonnaalased protestid, see puudutas Taksimi väljakut Istanbulis, teine meeleavaldused äh, kogu riigis, millel äh, ei ole nii selget äh, sõnumit, see on pigem selline frustratsiooni väljendus või väljundi puudumine selleks, et väljendada enda rahulolematust poliitilise maastikuga Türgis ja kolmandaks tsükliline Äh, meelepaha väljendamine äh, üleliigse politseijõu kasutamise tõttu riigis. esimene äh, teema, siin muidugi peaks, oleks lahenduseks avalikkusega parem konsulteerimine. teine, teise teema puhul kinnipidamine kogunemisõiguse ning äh, eneseväljendusõiguse suuremast järgimisest ja meediavabadusest. ja kolmanda teema puhul peaks kindlasti äh, liigset vägivalda äh, meelerahutuste maha, meeleavalduste mahasurumisel hukka mõistma. see Türgi asepres-, asepeaministri avaldus ning kohtumised ametiühingute juus, juhtidega, samuti äh, meeleavaldajate esindajatega on positiivseks sammuks, kuid äh, kindlasti kõrghetkeks on äh, peaminister Erdogani tagasipöördumine visiidilt Põhja-Aafrikasse ja ootame, mida tema oma avalduses ütleb täna õhtul või homme. kui räägime Euroopa Liidu häälest, siis see on äh, piisavalt kuulda olnud. volinik Füüle ning äh, eelmisel nädalavahetusel tegi omapoolse avalduse ka kõrge esindaja, pressiesindaja. Need äh, olid pigem rahvusvahelise kogukonna reaktsiooni esirinnas, need avaldused äh, avaldati, väljendati muret Äh, vägivalla kasutamisel ning äh, rõhutati seda, et on siiski äh, vaja dialoogil põhinevat lahendust ja see avaldus kehtib ka praegu. kõrge esindaja va-, jälgib protsessi väga suure hoolega igapäevaselt. tehakse pidevat koostööd komisjoniga, delegatsiooniga Ankaras Ankara delegatsioon samuti toetab kõrge esindaja avaldust. Äh, välisteenistus äh, saab, äh, võtab vastu ka Türgi noorteparlamendi delegatsiooni. homme võtab vastu nendepoolse deklaratsiooni ja muidugi jääme siis ootama seda, mida ütleb peaminister visiidilt saabudes ja oleme valmis ka reageerima kui vajadus selleks äh, tekib. Kanje. Lukas Kanja, palun. Thank you very much, Mr Brock. aitäh, härra Brock. mina siis äh, esinen Euroopa Komisjoni nimelt Türgi äh, valitsus on tõepoolest kasutanud äh, liigset äh, ning ebaproportsionaalset vägivalda meelera-, meeleavalduste mahasurumisel Taksimi väljakul ja nüüd on need rahutused levinud ka teistesse linnadesse väljapoole Istanbuli. arvestades seda, kui paljudest eri val-, eluvaldkondadest inimesed on tänavatele läinud, siis ähm, me näeme, et valitsus ei äh, reageerinud adekvaatselt, ei ole piisavalt äh, konsensust püütud leida, leida ühiskonnas. lisaks sellele pea äh, täiesti üksmeelselt ka meedia vaikis nendest sündmustest, nii et toimus teatud enesetsensuur. komisjon on äh, üles kutsunud valitsust tagama kogunemise ning ähm, eneseväljenduse vabadus, samuti on rõhutud dialoogi äh, tähtsusele ning meediavabaduse taastamisele. praegune olukord äh, meie meelest annab Türgile võimaluse mõista neid väljakutseid, mis riigi ees seisavad ning vajaduse tagada kõrgemad demokraatlikud tavad nen-, kaasata enam neid ühiskonnagruppe, kes leiavad, et parlamendi enamus nende huve ei esinda. nagu vähemalt osa teist teab, volinik Füüle täna sõidab Istanbuli selleks, et osaleda konverentsil globaalsete väljakutsete ümber mõtestamine see visiit oli ette nähtud juba tükk aega tagasi. algselt oli eesmärgiks anda temapoolne visioon selle kohta, kuidas Türgi ning Euroopa Liit saaksid üles ehitada ühtset äh, tulevikku ja viimase poole aasta jooksul on tegelikult olnud meil ka mitmeid julgustavaid signaale, kuid arvestades olukorda Türgis, volinik äh, keskendub ka Eh, väljakutsetele Türgis demokraatlikus elus üldiselt. ja meie Euroopa eh, Komisjonis eh, jälgime väga suure huviga neid sündmusi, mis praegu Türgis aset leiavad. suur tänu! Thank you, Chair. Um, let me start by saying proua Noomeraitel. aitäh, esimees. meie välisteenistuse ähm, reaktsioon äh, hilines. see tuli alles äh, pühapäeval. mina parlamendi raportöörina reageerisin kohe äh, ja ka volinik reageeris koheselt juba reedel. mõistsime hukka ka äh, jõu kasutamise politsei poolt, äh, olid tõepoolest šokeerivad äh, pildid selle kohta, kuidas politsei kasutas vägivalda meeleavaldajate vastu. ja see ei avaldanud sügavat mõju mitte ainult minule, vaid ka paljudele rahvusvahelises kogukonnas meie oleme alati äh, rõhutanud, kui tähtis on see, et Türgi jätkaks äh, reformiprotsessi, et tagataks äh, põhiõigustest kinnipidamine, eriti just eneseväljendusvabaduse tagamine ja samuti kogunemisvabaduse tagamine, see tähendab ka meeleavalduste korraldamise võimalust me ei räägi siin ainult juriidilistest äh, reformidest, vaid räägime sellest, kuidas neid asju tajutakse. nagu te teate, mina olen väga pettunud peaminister Erdogani reaktsioonis. tundub, et tema ei hooli sugugi sellest, milline on tema keelekasutus, tema stiil, kuidas seda tajub suur osa Türgi ühiskonnast. ja mina leian, et demokraatia ei ole mitte nullsummaga mäng. olgu siis tegemist Türgiga või teiste riikidega, me peame võtma vastutuse, võtma arvesse ka vähemuste seisukohta, seda poliitikas, kuid muidugi ka ühiskonnas üldiselt. sõna kompromiss Äh, seda tundub, äh, ei ole üldse Türgi poliitikas olemas. Türgi äh, valitsuse ja peaministri suhtumise muutumine on hädavajalik. ta peaks kuulama, nagu ütlesite, härra esimees, hoolega president Külli sõnu, kes ütles, et demokraatia on enam kui ainult valimised kaasav, elujõuline demokraatia eeldab pädevat, kuid ka konstruktiivset opositsiooni. kas see on olemas Türgis? ka siin on mitmeid väljakutseid, võib öelda. esimees, väga palju on äh, viimastel päevadel äh, räägitud äh, Türgi peavoolumeedia kohta. see on veel üks teema kui üks Ringhäälingu kanalitest äh, näitas äh, dokumentaalsaadet pingviinidest, samal ajal kui Taksimi väljakul toimusid rahutused. Euroopa Parlament on pidevalt kritiseerinud äh, Türgi meedia enesetsensuuri. seda, et pea kõikide meedia kanalite omanikeks on ühe konglomeraadi omanikud. loodan, et hiljutised sündmused, ükskõik kui laastavad need on olnud, saaksid olla pöördepunktiks selles protsessis. ja kui me vaatame seadusandlust, mis äh, on koostatud näiteks alkoholi osas, kellelgi ei ole siin midagi selle vastu, et võetaks vastu ennetavaid abinõusid, kuid kui inimesed leiavad, et äh, ei ole tegemist mitte ainult ettevaatusabinõudega, vaid kui terve eluviis on äh, ohus, vaat siis äh, muutuvad asjad ohtlikuks. ja ma loodan, et Türgi valitsus õpib sellest õppetunnist. aitäh! Thank you. We have a lot of suur tänu! meil on väga palju küsimusi läbi arutada, kas igaüks saab poole minutiga hakkama, siis on kõigil võimalus rääkida, aga siis me paneme teid lihtsalt arutelu lõppu ja eks me siis näeme, palju aega jääb. kõigepealt härra Howitt. suur tänu, president, ma palusin, et me seda arutelu peaksime ja mul on väga hea meel, et te seda lubasite. nüüd on kuues linnas äh, Äh, demonstratsioonid ja ka väljas äh, siinsamas demonstreeritakse, türklased soovivad, et äh, nende häält kuuldakse, kui seda ei tehta nende enda kodudes. parlament on pöördunud kõrge esindaja poole, on öelnud, et selline meelevaldne vägivalla kasutamine valmistab meile muret ja me kutsume üles dialoogile. Euroopa Parlament peaks üles kutsuma ka USA-d Äh, sekkuma selleks, et demokraatlik väljendusvabadus oleks äh, tagatud ja et võetakse vastutusele need, kes on vastutavad äh, meeleavalduste mahasurumise eest. kolm meeleavaldajat täna tapeti, sealhulgas ka Abdullah Kumat samamoodi kasutatakse pipragaasi äh, ja väga levinud on sotsiaalmeedias pilt ühe punases kleidis naise kohta, keda seda teid peale selle äh, visatakse äh, teeklaase majadele, et seda ka Türgi konsulaadis minu valimisringkonnas nii et ja protesteerijad keelduvad lahkuvad, me peaksime Türgi peaministri avalduse hukka mõistma kus ta ütleb, et protesteerijad teevad koostööd terroristidega ja me peame talle ütlema, et ei ole võimalik äh, demokraatlikke arenguid toetada äh, Araabia kevade riikides, kui te ei toeta demokraatiat koduriigis, me peame äh, ka vaatama seda, mida Human Rights Watch Türgi kohta ja ma tahaksin ka öelda, kui šokeeritud ma olen raportöörile ja komisjonile, et siiamaani ei ole olnud võimalik äh, Äh, Türgi meedial, vabal meedial äh, rääkida sellest, mis toimub, me peaksime vastu panema sellele, kes üritavad kasutada neid meeleavaldusi selleks, et blokeerida Türgi liitumist Euroopa Liiduga. tegemist on tõesti ühe suurema inimõiguste rikkumisega ja me peame ütlema selgelt välja, mida me sellest arvame. me soovime, et Türgi oleks Euroopa Liidus, see on ka parim kaitseklausel selleks, et sellised antidemokraatlikud despoodid kaoksid sealt riigist lõplikult Yes, uh, ch chairman, with respect to... Uh, jah, härra esimees. see, mida ütles Charles Botman, ma leian, et äh, Catherine Ashtoni avaldus tuli liiga hilja ja oli liiga nõrk. ta magas äh, maha õige ajahetke me näeme praegusel hetkel Türgis äh, demokraatlikku ärkamist ja seda võiks võrrelda tuhande üheksasaja kuuekümne kaheksanda aasta Pariisi rahutustega ka need ei olnud äh, rahumeelsed ja demokraatlikud, kuid me teame, tuhande üheksasaja kuuekümne kaheksanda aasta sündmused tasusid ennast ära. ma arvan, et meeleavaldajad äh, väljendavad äh, aastakümneid kestnud masendust selle üle, et poliitiline klass ei ole olnud võimeline Türgis peegeldama Türgi ühiskonna ootusi. tegemist on ideoloogiate kokkupõrkega. kemalism ühel pool ja islam teisel pool ja see ei toeta progressiivse liberaalse riigi arengut. liberalism on väga euroopalik ja Türgi peab õppima tolereerima ja õppima tolereerima ka seda, et on teistsugust mõtlemist ma loodan, et selle kriisi üheks tulemuseks on see, et peaminister Erdoani katse saada äh, superpresidendiks äh, presidentaalse režiimiga Türgis äh, kukub läbi. aitäh! proua Kopa. aitäh, president. lubage teha kõigepealt järelduse selle kohta, mis toimus Türgis viimastel päevadel. ma arvan, et see dramaatiline majanduslik äh, õitseng, äh, kui inimõigusi piiratakse ja avaldamisarvamust äh, piiratakse, toob endaga kaasa suuri konflikte. minu fraktsioon on mitu korda öelnud, et peaminister Erdogani valitsus on mitu korda näidanud, et ta ei pea kinni inimõigustest, arvamusvabadusest, väljendusvabadusest, kogunemisvabadusest. nüüd peab Euroopa Parlament andma selge sõnumi, et ilma inimõigustest kinnipidamiseta ei ole võimalik Türgil endale ette kujutada Euroopa tulevikku ja tegelikult üleüldse mitte ka ei saa Türgi endale ette kujutada, et ta oleks eeskujuks sealses piirkonnas. Erdoğan kogu kasutatava sümboolikaga peab isiklikult äh, vabandama äh, vägivalla kasutamise eest äh, rahumeelsete meeleavaldajate vastu. ja Erdoğan peaks mitte nüüd laskma veel vägivallal kontrolli alt välja minna, vaid peaks vabandama ja uuesti korra majja lüüma liikumine sai alguse Istanbulis, tegemist oli spontaanse kodanikuühiskonna poolt juhitatud, juhitud liikumisega. mitte ükski poliitiline partei peaks seda enda võiduks pidama. aga me peame ütlema nii Euroopas kui ka kogu maailmale, et me saadame, et me toetame Türgi rahvast. mul on väga kahju, kuid sellegipoolest Äh, liit, pean liituma Riia Omen-Reuteni ja Andrew Duffy kommentaaridega kõrge esindaja reaktsiooni kohta. suur tänu ja proua Tšernaku! Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι αλήθεια ότι είναι κάπως νωρίς για να κρυφθεί. On tõsi, võib-olla isegi liiga, et on liiga vara, isegi liiga vara selleks, et äh, hinnata seda, mida need meeleavaldused tähendavad. aga Türgis nähtu lubab meil välja töötada oma seisukoht. äkki peaksid äh, ka kolleegid ja raportöör seisukoha välja töötama? Türgi läbib äh, praegu etappi, kus äh, toimub võimuvõitlus, me näeme suuri demograafilisi muutusi. viiskümmend miljonit üliõpilast äh, õpivad ülikoolides ja me kõik teame, mida see tähendab. vabandust, viisteist miljonit. tekkinud on uus äh, keskklass ja nemad otse loomulikult ei taha pöörduda tagasi islamirežiimi poole ma kujutan endale ka ette, et nad ei soovi kemalistliku režiimi all elada, nad ei taha autokraatset valitsust. olen nõus ka sellega, et äh, kõrge esindaja reageeris liiga hilja. me peame sündmusi väga täpselt jälgima, sest äh, äh, ka tulevikus võivad seal ette tulla suured konfliktid, millel ei ole mitte mingit pistmist Araabia kevadega. tundub, et äh, peaminister Erdoğan ja tema partei absoluutselt ei suutnud äh, adekvaatset olukorda hinnata tema partei on käitunud väga arrogantselt äh, ka Euroopa erakondadega. ja arenevad äh, poliitilised parteid Türgis on täiesti teistsugused kui meie omad. nii et me peame lihtsalt ootama ja vaatama, kuidas asjad käivad kindel on aga see, et asjad ei ole hästi. suur tänu, järgmisena härra Hadži Georgiev. aitäh, esimees pean ütlema, et demokraatia saab eksisteerida ainult siis, kui äh, austatakse ka opositsiooni. ilma eneseväljendusõiguseta opositsioonil ei ole ka demokraatiat. tahaksin tänada neid äh, kolleege, kolleege, kes on öelnud, et äh, Türgi äh, Äh, on demokraatia mudel, näevad, kui kiiresti asjad äh, muutuvad. proua Omen Rüütan ütles, et kompromissi pole Türgi poliitikas üldse olemas. Äh, paar päeva tagasi ma ise olin seotud türklaste meeleavaldustega siin Brüsselis, rääkisin seal inimestega ja küproslasena pean ütlema, et et Türgis ei ole demokraatiat, kui ei, nad ei äh, vii oma vägesid välja teiste riikide territooriumilt tundub, et Türgis on midagi nüüd muutumas. me ei suhtu samas äh, vaenulikult Türgisse ja me toetame Türgi rahvast, toetame neid meeleavaldusi, kuna Türgi rahvas on näidanud ähm, seda, et liigutakse uues suunas. nõustun härra Tahviga, kui ta võrdles neid sündmusi kolmekümne kaheksanda aasta Pariisi sündmustega. aitäh! esimees räägib jällegi mikrofonita. Okay, well, thank you. Um, so, um, well, first, thank you very much, Mr. President. Uh, on behalf of my group. kõneleja tänab äh,, härra Tänak. aitäh, mina nõustun sellega, et kõrge esindaja tuli oma avaldusega välja liiga hilja ja need, kes mind tunnevad, ei, neid ei üllatu et osa sellest on olnud ka ettenähtav, siin on olnud mitmeid pingeid Türgis viimase aastakümne jooksul, demograafilised pinged ja nii edasi. et tegemist ei ole veel Tahriri väljaku sündmustega, endiselt on ikkagi tegemist Taksimi väljaku sündmustega ning äh, kui me vaatame viimase viieteistkümne aasta sündmusi, siis politsei on alati agressiivselt meeleavaldusi maha surunud ja on mitmed äh, sügavad lõhed selles ühiskonnas. Äh, ühelt poolt ilmalik äh, kemalistlik režiim, teiselt poolt moslemi ideoloogia ning ei peaks olema üllatav Erdogani käitumine, nüüd see alkoholi tarbimise keeld viski eksportijad minu enda koduriigist. Ehm, neid puudutab see väga otseselt, samuti see abielu rikkumise keeld mõne, mõned aastad tagasi ja nii edasi. Erdogan pakkus Türgi mudelit Egiptusele Araabia kevade raames, nüüd näeb ta, et tema enda inimesed ei ole valitsusega nõus äh, ja nüüd, kui me räägime sellest Twitteri needusest ja, ja alkoholi needusest, siis see kindlasti ei aita sellele protsessile, demokraatlikule protsessile äh, kaasa. näeme, et üha enam on sellist lojaalseid äriettevõtteid, valitsusel lojaalseid äriettevõtteid, tekivad klannid äh, välispoliitilises kontekstis häirib mind see, et äh, Türgi nüüd äh, katarlaste ning äh, Saudi araablastega koos on silma kinni pigistanud illegaalse relvakaubanduse osas, nii et see peaks olema kindlasti murettekitav signaal Euroopa Liidule, nii et me peame hoolega asju jälgima ja tõepoolest sellest ka märku andma, kui valitsus ähm, tegutseb ebademokraatlikult ja vaatame, kuidas äh, siis äh, Türgi liitumisega Euroopa Liiduga jääb. palun pidage pooleminutisest kõneaja piirangust kinni nüüd edaspidi. Ah. Maria Muñiz ilmselt ei ekspordita Türgit, vaid äh, Türgi impordib mus-, moslemi ven-, vennaskonna liikmeid. nii näeb see asi välja. proua Ashton võib-olla reageeris liiga hilja, aga ma arvan, et äh, rõhuasetus ei peaks siin olema proua Ashtonil, vaid sellel, et me oleme aastaid pidanud Türgiga läbirääkimisi, ikka ja jälle on juttu olnud äh, laienemisest, Türgi lõimimisest Euroopa Liitu ja mm, e, peatükid kakskümmend kaks, kakskümmend viis, äh, inimõigused ja õigusriik ei ole endiselt avatud Türgi on riik, kus on äh, kõige rohkem äh, ajakirjanikke vangis, viiskümmend ajakirjanikku istuvad seal vangis äh, ja asi, nii see asi muidugi olla ei saa. inimesed võetakse vahi alla juba Twitteri sõnumite kaudu, sõnumite tõttu. Türgi on siiski seni veel demokraatia, Türgis on äh, Ähm, olemas majanduskasv, mida teistes Araabia kevade riikides ei olnud, aga me saame Türgi valitsuse reageerimist võrrelda teiste valitsuste reageerimisega. Euroopa Liit peab äh, reageerima muuhulgas ka Türgiga peetavate läbirääkimiste kaudu. vaja on rõhutada neid probleeme, mis tegelikult olemas on, eriti islamiseerimine on suur probleem ja minu jaoks ei ole selles kontekstis oluline mitte inglise viski, vaid äh, palju olulisemad probleemid, inimõigused, äh, naiste õigused ja ja arvamuste vabadust. Sofoklus. Σήμερα αγαπητοί συνάδελφοι, οφείλουμε να καταδικάσουμε καθαρά. Aitäh. Me peame hukka mõistma vastuvõetamatu reaktsiooni Erdogani valitsuse poolt äh, ning äh, demokraatia printsiipide eiramisele peame me tähelepanu juhtima. peame kaastunnet ähm, avaldama kõigile nendele, nende omastele, kes on elud kaotanud, samuti need, kes on äh, põhjendamatult äh, vanglates. ma tahaksin väljendada oma pettumust äh, selle üle, kuidas koheldi meeleavaldajad, kellel oli olemas õigus protestimiseks. Taksimi väljak meenutab mulle Tahriri väljakut kuidas on võimalik, et riik, kes tahab olla Euroopa riikide peres, nad võivad äh, ühiskonna tundlikkust äh, niivõrd äh, silmapaistvalt haavata. kuidas on võimalik keelustada alkohol? kuidas on võimalik niimoodi suukorvistada meediat? sellised äh, laialdased meeleavaldused kuuekümnes linnas. Äh, meedia muudkui aga näitab samal ajal kokasaateid. kuidas on võimalik, et äh, armeenlasi vangistatakse üle aasta kohe lõpetan, kohe lõpetan, ütleb kõneleja, keda katkestati ma mõistan tugevalt hukka Erdogani valitsuse tegevuse. Sorry, I didn't hear it. Thank you, chairman um.... aitäh um,, proua Šake. mina nõustun sellega, et välisteenistuse reaktsioon oli kõhklev kui politseipoolne vägivald on tõestatud, siis milliseid tõendeid meil veel vaja on, see on väga selge, me ei peaks selliseid üldiseid nõrku avaldusi koostama. tegemist on äratus, äratusega ähm, peaminister Erdoganile. tegemist ei ole ainult valimisi puudutava küsimusega, kui me räägime demokraatiast, kuid samas on see äratuseks ka Euroopa Liidus tihtipeale õigusriigist, demokraatiast, äh, õiglasest kohtumõistmisest rääkides äh, Türgi, Türgi puhul äh, mängib väga tähtsat rolli ka polariseerumine ühiskonnas. tihtipeale keskendutakse ainult majanduskasvule ning sellele, et meil on tegemist vähemalt ühe tugeva partneriga väga tundlikus regioonis. praegu on volinik Füüle äh, teel Türgi äh, konverentsile. miks ei oleks äh, ta, miks ta ei äh, kohtuks pigem opositsiooniliidritega ning mõistaks avalikult hukka politsei vägivalla, minna kaugemale avaldustest ning rääkida väljendusvabadusest, meediavabadusest ja miks mitte lõpetada pisar, pisargaasi eksport äh, Türgisse, kui me mõistame hukka selle kasutamist? ja ma ei nõustu nendega, kes on seda hetke kannatamatult oodanud, ütlemaks, et Euroopa Liit peaks läbirääkimis, läbirääkimised, liitumisläbirääkimised Türgiga lõpetama liit, liikumine Euroopa Liidu suunal peaks parandama Türgi rahva elu. AKP äh, on, äh, kui ma ei eksi, vaatleja liige ähm,. samuti äh, peaksime, siis fraktsioon, kuhu see kuulub, peaks samuti midagi ette võtma, et seda signaali esind-, edastada. Ακούσαμε σήμερα δύο ψυχαναλυτικές ερμηνείες της... Proua Teohradus. härra Tänokilt ja paljudelt teistelt kolleegidelt kuulsime olukorrast äh, Türgis, aga komisjon on meile öelnud, et äh, ülestõus äh, Türgis ei ole kuidagi seotud teiste moslemiriikidega komisjon püüab näidata seda, et tähtis on kaubavahetus Euroopa Liidu ning Türgi vahel, äh, Türgi strateegiline positsioon, mitte demokraatlikud põhimõtted, mida Euroopa Liit peaks esindama. paljud äh, komisjonis, tundub, ei näe seda, mida kõik teised näevad. Äh, Erdogani personaalseid ambitsioone luua mošeesid, äh, islamikoole kõikjal. ja see toimub ka minu riigi okupeeritud aladel. Äh, pere planeerimine, kui palju lapsi võib kellelgi olla, alkoh-, äh, alkoholi keelustamine, kõik see näitab seda, et Türgi on lahkumas euroopaliku demokraatla-, demokraatia rajalt. Erdogan soovib mängida rolli teiste islamiriikide muutumisprotsessis. ma kahjuks ületan nüüd kõneaja, kuid tahtsin lisada pool minutit kui ma, esimees ütleb, et kui me ei piira teid, siis teised ei saa eh, enam sõna. nii et kõigile poolteist minutit ja meil on veel viis kõnelejat, vabandust, ütleb esimees. varsti on meil saadiku kuulamine ja muidu peab ta ootama. härra Komatsakos, palun. palun rääkige nende kolleegidega, kes ei pidanud enne teid kõneajast kinni. solidaarsus äh, tähendab seda, et lõpuks kolleegidel, kes hiljem sõna võtavad, nendel jääb vähem aega. nii et palun pidage kõik juba varem kõneajast kinni, siis kõik saavad rääkida. aitäh, esimees. traumaatilised äh, ning verised sündmused Türgis Neil on väga sügavale ulatuvad põhjused. praegused rahutused Türgis, see ei ole midagi mööduvat. mina kahjuks äh, leian, et see on midagi, mis äh, võibki hakata korduma nii kaua, kui rahvusliku identiteedi küsimus e, on arutusel selles riigis. konflikt äh, ilmaliku ning islamimaailma vahel ja ma arvan, et sellel ei ole ka lõppu näha. ma ei arva, et Euroopa on läbi kukkunud äh, oma äh, püüdlustes, kuid äh, Türgi pole endiselt otsustanud, kas ta soovib ja kas ta saab püsida Euroopa, euroopalike väärtuste rajal ja kas ta suudab oma lubadustest kinni pidada. näiteks äh, inimõigustest äh, kinnipidamise teel. Euroopalikus kultuuris on konsultatsiooni põhimõte ning inimõiguste järgimise põhimõte. aitäh, eh, eh, esimees, ütleb härra Angurakis. ma soovisin sõna põhimõtteliselt äh, selleks, et äh, mõista hukka Euroopa suhtumist äh, Türgi suhtes, kuuldes proua Ashtoni sõnu, et kui need süüdistused tõeks osutuvad, siis me kinnitame need, kuid mida me ootame Euroopa Liit ei suuda täna, tänab äh, Türgit selle rolli pärast Süürias ühelt poolt, kuid äh, samas ei mõisteta seda, mis seal riigis tegelikult toimub, ma olen kuulnud mitmeid lahendusi, kuid äh, ma ei ole veel kelleltki kuulnud, et see olukord kuidagi peegeldab ka Türgi töötajad, Äh, halba olukorda, töötajate kaitse on väga madal ja samuti see, milline on äh, ametiühingute positsioon. see näitab äh, seda kohutavat, need meeleavaldusedki näitavad seda kohutavat olukorda, kus on praegu Türgi ametiühingute liikmed vahistamised, surmad ja ma arvan, et need rahutused ei lõppe, sest nüüd töötajad teavad, mis on nende õige palk. aitäh, esimees ütleb härra Watson. Need kolm kõige murettekitavat faktorit on kõigepealt politsei reaktsioon, teiselt poolt see, et meedia pole suutnud kajastada rahutusi ning kolmas äh, Äh, peaministri süüdistused sotsiaalmeedia kasutajate suunas. Äh, riigi legitiimsust ei ole küsimuse alla seatud, äh, kuid siiski on ähm, rahutused ja need hõlmavad ka neid inimesi, kes hääletasid ise AK partei poolt, näevad, et valitsus on muutumas üha arrogantsemaks me peaksime siiski äh, arvesse võtma ka seda, et tegemist on laiapõhjalise koalitsiooniga, kuid võib-olla see koalitsioon on lagunemas liberaalsemaks ja konservatiivsemaks äh, osaks. võib-olla, kui see juhtub, ei olegi see paha asi Türgi jaoks. Thank you, Chair. Uh, yeah, Wat ik gemist heb in dit alles is het sterke signaal van de Europese Unie. proua Poskurt, minu meelest ei ole siiski Euroopa Liit piisavalt korralikult reageerinud. kui saadetakse välja signaal, siis oluline ei ole siinjuures äh, huulepulga värv, vaid põhiõigused ja Euroopa Liit on ju aastaid äh, nõudnud äh, õigust äh, protesteerida, ilma et politsei äh, ründaks äh, meediakanalite vabadust. ja kõige olulisem on see, kui me tahame rusika lauale lüüa, et me peaksime otsekohe alustama kõnelusi Türgiga selle teema üle, nagu juba ka öeldi, ja me peaksime kõigile selgeks tegema, mis juhtub siis, kui mingeid, mingit paremuse poole liikumist ei tule. aitäh! Благодаря, господин председател. Аз се присъединявам към оценката, че събитията, на които сме свидетели в, в Турция, са доказателство за все по-ясно очертаващото. härra Kaasak. meie näeme Türgi puhul seda, et on äärmiselt suur lõhe e, Euroopa-meelse ühiskonna osa ja konservatiivse ühiskonna osa vahel. ja konservatiivid toetavad Erdogani tegemist on äh, ühiskonna osaga, millel varem oli ähm, mis valitseb ja mis nüüd on sattunud pahameele alla. ma ei äh, taha öelda, et äh, dialoog Türgiga tuleks katkestada, vastupidi, võttes arvesse uusi arenguid äh, võib võib öelda, et on olemas soov kompromisse, kompromissidele minna ja mitte üksnes kurdi probleemi lahendamiseks sammude astumine ei ole näide sellest, et on olemas dialoogi soov. ma arvan, et me peame peatükk, äh, avama läbi, liitumisläbirääkimistes peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli, nii me saame Türgit paremini survestada, eriti kui tegemist on pluralismi, inimõiguste ja meediavabadusega. seetõttu kutsuks ma kolleege üles, et me peaksime avama läbirääkimised nende peatükkide üle, aitäh. härra Salafranca aitäh, härra esimees. sõltumata sellest, et äh, proua Ashtoni reaktsioon äh, oli aeglane, peame me olema teadlikud sellest, äh, mis on mängus selle riigi puhul. eelkõige on vaja kaitsta inim- ja põhiõigusi ja mitte midagi halvem, kui äh, Türgis muutuks äh, olukord ebastabiilseks nagu teistes äh, piirkonna riikides, sellepärast meie äh, reaktsioon peab olema vastutustundlik, kooskõlas meie põhimõtete ja väärtustega ning me peame reageerima tagasi, tasakaalustatult. meie reaktsioon ei tohi olla äh, Äh, selline, et äh, ebastabiilsus äh, suureneks, nii nagu naaberriikides. me peame olema väga ettevaatlikud, me peame rõhutama inimõigusi ja põhiväärtusi, meil on vaja põhimõttelist arutelu selle üle, mis toimub Araabia maailmas, nimelt islami esiletõus, ja me peame mõtlema, et mil määral on need režiimid meie põhiõiguste ja põhiväärtustega kooskõlas. aitäh ja nüüd sõna komisjonile And... suur tänu, tahtsin sellel kohtumisel informeerida, et volinik Füüle Istanbulis ei kohtu mitte ainult peaminister Erdoganiga ja minister Pagishiga, aga ta äh, kohtub ka kodanikuühiskonna ja erinevate platvormide esindajatega. tahtsin seda väga selgelt täna välja öelda, sest ta äh, kavatseb Äh, näidata üles oma pühendumust, äh, mida ta on teinud ka varem. ei, te ei pea. Nad ei saa aru. suur tänu selle arutelu eest. tegemist oli väga tiheda aruteluga ja läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on kinnine koosolek me oleme kaotanud väga palju aega. me kasutasime seda aega teistel eesmärkidel, me ei kaotanud seda, see on vist parem sõnastus. nii et teeme nüüd kähku. sest meil on veel kaks punkti.